tuleb homme kell kaksteist. Dámy a pánové, dalším bodem pořádu jednání je otázka. Nüüd, daamid ja härrad, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Komisjonile on esitatud küsimus selle kohta, kuidas mõjutavad kokkuhoiumeetmed puuetega inimeste elamistingimusi. Tööhõive ja sotsiaalkomisjon esimene sõna saab sõna proua Pervanš Peres. suur tänu, president, volinik, kallid kolleegid. sotsiaalkomisjon soovis täiskogule esitada küsimuse selle kohta, kuidas mõjutavad kokkuhoiumeetmed puuetega inimeste elamistingimusi. tahtsin selle küsimuse tõstatada, sellepärast et ähm, siit parlamendist äh, väljaspool on kuulda, kuidas inimesed reageerivad äh, praegustele meetmetele, kuidas võtavad sõna vabaühendused, kõik need, kes tegelevad puuetega inimestega sest äh, Euroopa kodanike seast puudutab puue ühte kümnest elanikust ning äh, nende osakaal on siiski väga kõrge, kui me vaatame nende äh, protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast. nüüd kõigil, väga paljudel kodanikel on äh, vaimseid probleeme, kümnel protsendil elanikest on kroonilised äh, vaimsed puuded, äh, paljudel on osaline puue, paljudel on tõsine puue ning ähm, puuetega inimeste seas on kooliharidus kolm, kolmekümne viiel protsendil ning seitsmeteist see tähendab seda, et äh, meie küsimus on õigustatud ja äh, Euroopa Liidul on muidugi terve arsenal äh, mitmeid vahendeid ja teil, proua volinik, on kohustus ka kaitsta äh, põhiõiguste hartat, äh, harta artikkel kakskümmend üks ütleb, et äh, puuel, puutel põhine diskrimineerimine käib vastu Euroopa Liidu põhiõigustele ja samuti öeldakse, et puuetega inimeste õigusi tuleb kaitsta selleks, et neil oleks võimalus iseseisvalt ühiskonnaelus osaleda. ma ei taha siin tsiteerida Euroopa Liidu toimimise lepingut või äh, ÜRO inimõiguste hartat, aga äh, tõesti, kui Euroopa Liidu äh, prioriteediks kahe tuhande kümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on garanteerida puuetega inimestele ligipääs avalikele teenustele ja abile, siis komisjon on selle kohta välja andnud teatise, sealsamas on öeldud, et eh, selleks on vaja eh, mitmesugused eh, haldustakistused kõrvaldada, aidata kaasa just puuetega inimeste lõimimisele ühiskonda kohalikul tasandil. Nende, samuti tuleb aidata neil li, ligi pääseda tööturule, et neil oleks Äh, võimalik äh, piisavalt elatist teenida ja ähm, me oleme selle kohta ka raporti koostanud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Äh, mida siis on võimalik praegu tõdeda? puuetega inimeste olukord on majanduskriisi tingimustes veelgi halvenenud, sest on vähendatud vahendeid tervishoiusektoris, nende ligipääs hooldusteenustele on vähenenud, samuti ei ole võimalik tagada neile piisavalt liikumisvõimalusi. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, pidi saavutama seitsmekümne viie protsendilise töö Eh, hõive, eh, luues eh, uusi töökohti, aidates vaesusest välja üle kahekümne miljoni kodaniku, aga kui me mõtleme puuetega inimeste ligipääsule tööturule, siis ilmselt me ei suuda neid eesmärke saavutada. võrdsed võimalused peaksid olema Euroopa Liidu jaoks auasjaks ja samuti tuleb Äh, anda elamisväärseid võimalusi äh, puuetega inimestele. ja seetõttu on vajalik, et Euroopa Komisjon äh, oleks järjekindel oma strateegiates, mis ta ise on vastu võtnud ja mille Euroopa Parlament on samuti heaks kiitnud. võib-olla Euroopa Parlament peaks ka esile tooma neid võimalusi, mida komisjon on kasutamata jätnud väga oluline on äh, vaadata, milliseid soovitusi annab Euroopa Parlament. Äh, minu kolleeg Jean Lambert on koostanud raporti äh, haavatavate kodanike ligipääsust tööturule ja neid soovitusi tuleks arvestada. see olekski minu poolt kõik, tänan. Like nüüd saab sõna volinik Reding, palun. suur tänu, president, ma tahaksin äh, proua raportöörile öelda, et tema äh, sõnumid on kuulda võetud ja loomulikult äh, Euroopa Komisjon äh, vaatleb väga tähelepanelikult, äh, mida tehakse Euroopa Parlamendis, aga mitte ainult ei kuula, mida parlament ütleb, vaid kuulab, mida Euroopa Parlament soovib, sest tegelikult meie tahame samu, samu asju põhiõigused kõigi kodanike jaoks peavad olema tagatud olenemata sellest, kellega on tegemist ja tahaksin kinnitada Euroopa Parlamendile, et sel aastal tahaksime me välja tuua Euroopa Liidu õigusakti just ligipääsetavuse kohta, accessibility law, nimelt me oleme lubanud seda ja see peab teoks saama. ma nõustun ka sõnavõtjaga, kui ta ütleb, et majanduslanguse kodan-, elanikkonna äh, vananemine äh, on kaks lahutamatut protsessi, mis mõju-, panevad väga suure surve alla Euroopa Liidu sotsiaalsüsteemi. sotsiaalteenuste rahastamine on muutunud järjest keerulisemaks ning samaaegselt on teada väga hästi, et peame äh, leidma uusi kasvuimpulsse äh, ja äh, see toob esile ka kõikide elanikkonnakihtide kaasamise vajaduse tööturule ja siinkohal tahaksin rõhutada, et me peame kaasama ka puuetega inimesi ja me teame kõik seda, et puuetega inimeste jaoks on tööturul palju rohkem takistusi kui teistel ning see on nii isegi majanduskasvu perioodil. kujutage ette äh, äh,, kuidas peavad äh, elama kodanikud, kellel on vähem haridust, vähem võimalusi, kellel on puuded. muidugi nende probleemid süvenevad majanduskriisi perioodil. Need kodanikurühmad tõesti kannatavad äh, eraldatuse ohu all ja tahaksin siinkohal viidata Euroopa inimõiguste ja puuetega äh, tegeleva konsortsiumi raportile, kus äh, toonitatakse, et sotsiaalteenuste, sotsiaalse heaolu vähenemine võib ebaproportsionaalselt ohustada just puuetega inimesi, kes kaotavad oma töö. Äh, me ei räägi siin lihtsalt horisontaalsetest seostest, vaid tõesti äh, kõnealuse elanikkonnarühma tõsisest olukorrast. Portugal, Hispaania, Ungari, Ühendkuningriik, need on kõik liikmesriigid, kus äh, majandus äh, on languses ja Euroopa Liit ei saa sugugi silma kinni pigistada selle äh, selle majanduslanguse mõjul, mis on tõesti tohutu just puuetega inimestele. Eh, ning tahaksin rääkida ka Euroopa poolaastast. Eh, on välja töötatud riigispetsiifilised eh, soovitused Taanimaa, Hollandi ja Eesti jaoks, kus viidatakse samuti seostele majanduse ja puuetega inimeste vahel praegu töötab komisjon välja soovitusi ka äh, järgmiseks perioodiks, alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ja tegelikult ma kardan, et asjad ei ole sugugi paranenud veel, otse vastupidi. meie jaoks on puue läbiv küsimus ning me tahaksime tõesti pingutada selle nimel, et ähm, see probleem kajastuks äh, ka, ka kogu äh, meie poliitilises tegevuses, sest see on äh, ühiskonna reaalsus. Äh, me tahaksime seda kahe tuhande kahekümnenda aasta majandusstrateegias arvestada ja seetõttu on sotsiaalsete investeeringute paketis toonitatud hiljuti, et liikmesriigid peavad inimkapitali toetama, tõstma inimeste võimalust äh, lüüa kaasa ühiskonnas, tööturul ja tõsta inimeste võimalust ka äh, äh, riskidega toime tulla. komisjon on Euroopa Sotsiaalfondi määrust see läbi vaadanud ja seal on öeldud, et tuleb võimaldada kõrgekvaliteedilisi kättesaadavaid teenuseid, kaasa arvatud tervishoiuteenused, üldhuviteenused mis on üks äh, investeerimisprioriteet ja äh, see puudutab ka integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid. eesmärk on äh, vältida kõige haavatavamate elanike sattumist kinnistesse institutsioonidesse. me oleme sellest juba ka mitmel korral siinsamas parlamendis kõnelnud sotsiaalturumajanduse loogika, vabandage, et ma nüüd selle teema juurde tulen, kuid ähm, see loogik, seda loogikat tuleb arvesse võtta. teatud sotsiaalturumajanduse äh, segmendid on sattunud ohtu, töö, töökohad sotsiaalsektoris, tervishoiuteenuses, teenustes on tegelikult väga olulised. Need sektorid aitavad äh, töökohtade kasvule kaasa, samuti aitavad töökohtade kasvule kaasa roheline majandus, digitaalmajandus. Äh, nendes sektorites on tõelised majanduskasvu võimalused ja seda on ka esile toodud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majandusülevaates. komisjon soovitab selles, et liikmesriigid toetaksid algatusi, mis ähm, soodustaksid arengut just nendes nimetatud sektorites. ma tahaksin ka mm, nendest valgekraede töökohtadest rääkida. kakskümmend kaks miljonit äh, kahe tuhande kümnendal aastal töötas seal, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks üks koma neli miljonit rohkem, see tähendab kümme protsenti tööhõivest Euroopa Liidus tervishoiu sotsiaalteenused on mitukümmend protsenti SKT-st, kaheksasaja miljard, kaheksasada miljardit aastas on see väärtus Euroopa majanduse jaoks. ma tean, et parlament kohe ja väga õigesti ütleb mulle, et nende tööde maksmine on väga suure surve all. jah, võib-olla on, aga samas me peame analüüsima olukorda selles sektoris ja mõtlema, kuidas see võiks arendada töökohti ja ka töökohti, kuhu integreeritaks puuetega inimesi. ja siis veel maksupoliitikaid tuleks vaadata. paljudes liikmesriikides võib olla ja ongi äh, maksusoodustusi juhul, kui ettevõtjad võtavad tööle puuetega inimesi. Äh, on ka maksusoodustused äh, tööturule naasmise puhul ja nüüd jõuan otsaga välja Euroopa õiguse juurde, mis on enamike meie ähm, ettevõtmiste alus kaks tuhat seitse kaheksa on nõukogu direktiiv üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks. see on võetud kõikide liikmesriikide õigusesse üle ja liikmesriigid on need, kes vastutavad selle õigusakti elluviimise eest oma ko riigis. komisjon jälgib, kuidas liikmesriigid seda nõukogu direktiivi ähm, ellu viivad oma riigi õiguses. käesoleval aastal ähm, tuleb minult selle direktiivi elluviimise kohta aruanne ja kindlasti me arutame seda ka meie parlamendis. sooviksin rääkida ka ÜRO konventsioonist, äh, ÜRO siis puuetega inimeste konventsioonist. Te teate, et Euroopa Liit on selle konventsiooni osalisriik ja te teate ilmselt ka seda, et ma olen kogu aeg ähm, avaldanud survet, et ka liikmesriigid muutuksid selle konventsiooni osalisriigiks. käesoleval aastal tuleb Euroopa Komisjonilt esimene aruanne ähm, sellele vastavale ÜRO komisjonile, kus me anname aru, kuidas Euroopa Liit täidab oma kohustusi, mis sellest konventsioonist tulenevad. ühtlasi vaatame üle ka, kuidas edeneb Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimine, mida raportöör mainis ja mille kohta võin öelda, et käesoleva aasta keskel tuleb meilt see juurdepääsu äh, õiguslik raamistik. see ei ole ääretult tähtis mitte ainult puuetega inimeste jaoks, aga ka näiteks äh, vanuselise puude seisukohalt, mis järjest rohkem Euroopa Liidus esineb. suur aitäh, proua volinik, selle väga üksikasjaliku raporti eest. siinkohal ütleksin teile, et Teie kõne oli planeeritud kolmeks minutiks. niimoodi on minu paberites kirjas ja sellepärast meil vahel tekivad probleeme, see oli vaid väike selline ääremärkus teile. nii, nüüd kaheks minutiks, kolleeg Koša. köszönöm a szót, tisztelt kollégák, tisztelt alelnök. aitäh, lugupeetud kolleegid. sooviksin olla väga konkreetne. ma kutsun komisjoni üles kutsun komisjoni üles Euroopa puuetega inimeste strateegiat kiiresti välja töötama ning lisaks sellele me teame kõik, et puuetega inimeste olukord on väga paljudes Euroopa riikides tugevalt halvenenud. meil on vaja rääkida aga ka positiivsest, meil on vaja pikaajalist strateegiat, meil on vaja rääkida ka Ungari strateegiast. meil on vaja rääkida puuetega inimestest, kellel on lapsed, meil on vaja luua raamtingimused, teha on väga palju tuleb silmas pidada ka inimesi, kellel on väga rasked puuded. ka neile on vaja leida võimalus leida tööd, on vaja turvalisi töökohti, on vaja kaasata ka neid inimesi, kes on juba töötanud, kuid kes on praegu tööturult välja langenud töökohad peavad olema vastavuses nende inimeste võimalustega, ettevõtted peavad sellele tähelepanu pöörama. töökohad äh, peavad vastama inimeste vajadustele, samas on vaja puuetega inimestele pakkuda ka nende vajadustele vastavaid teenuseid. teine teema on puuetega inimeste kaasamine, siin tuleb alustada juba koolist puuetega inimestele tuleb luua võimalus töötada ning ükskõik millisest puudest me ka räägime, meil on vaja tagada juurdepääs töökohtadele. kui me seda ei taga, on kõik muud tööhõivemeetmed puuetega inimeste jaoks samuti mõttetud mm kriisiolukorras oleme me seitsesada miljardit kulutanud finantssektori stabiliseerimisele. nüüd aga, mis meil sellest kasu on? kakssada seitsekümmend tuhat vaimse puudega inimest on tänaval. ma soovin juhtida tähelepanu sellele, et tuleb leida õige teed tuleb inimesed kaasata ühiskonda. proua Genš, kaks minutit sokszor szóvá tettük itt, hogy a gazdasági válság követ... Härra president, me oleme väga palju rääkinud sellest, et majanduskriisi tagajärjed puudutavad kõige enam kõige haavatavamaid inimrühmasid palju on juttu ka sellest, et puuetega inimesi on vaja kaitsta ning äh, nad peaksid olema Euroopa strateegiate, strateegia keskpunktis, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia keskpunktis. ja riiklike vahendite kärpimine ei tohi tähendada seda, et puuetega inimesed langevad tööturult välja. me näeme aga praegu, et ka puuetega inimeste pensione kärbitakse. Need on inimesed, kellel ei ole mitte mingit muud toetust. Nad on jäänud nüüd täiesti ilma vahenditeta seetõttu ma kutsuksin institutsioone üles veel kord läbi mõtlema, kuidas takistada puuetega inimeste diskrimineerimist Euroopa Liidu kärpemeetmete läbi? tuleb mõelda ka sellele, milliseid, milliste meetmetega kärpeid kompenseerida. Once again for two minutes, madam Harkin. proua Harkin, kaks minutit, aitäh. lugupeetud volinik, eh, üks puuetega eh, inimeste teemaline konverents toimus ähm, äh, hiljuti, parlament korraldas selle ja üks minu kolleeg ütles, et puuetega inimesed on alati rohkem ähm, vaesusesse langemise riskis, aga kui Äh, on tegu kokkuhoiumeetmetega, siis pole neil üldse mingisuguseid võimalusi, sellepärast meil see komisjoni, sellepärast meil see ähm, küsimus nüüd ongi äh, esitatud. isegi tavalistel inimestel on olukord väga raske, puuetega inimestel aga veelgi hullem. sellepärast peavad liikmesriigid ja komisjon võtma preventiivsed sammud selleks, et puuetega inimesed veelgi tõrjutumaks ei muutu. Äh, sellepärast ongi üles kutsutud sotsiaalseid indikaatoreid Euroopa poolaasta juures kasutama lisaks majanduslikele eh, indikaatoritele. teenuseid on vähendanud, abi tööjõu või abistajate eh, kättesaadavus on vähenenud. ei ole enam võimalus öö, eh, suhelda, ei ole enam võimalus tööl minna, need puuetega inimesed on muutunud vangiks omaenda kodus. selle tulemusena läheb meil aastate töö raisku, eh, kogu see süsteem ka, mida me oleme aastatega ehitanud. aga mul on veelgi rohkem muresid. puuetega inimesi nähakse järjest rohkem riigile koormana. üks Belgia eda-, esindaja hiljuti ühel koosolekul rääkis, et järjest rohkem nähakse ratastoolis inimest koormana, et vaat sinu peale kulutatakse seda maksuraha ja mina kannatan. Eh, sotsiaalselt mudelilt minnakse meditsiinilisele mudelile, siis eh, kui hoolitsejaks on oma perekonnaliige, siis nemad on üle mõistuse stressis ja ähm, ülekoormatud ja tegelikult tulemuseks on järjest rohkem arv neid inimesi, puuetega siis inimesi, kes elavad vaesuseks proua Lambert, üks minut. suur aitäh. tervitan äh, tõesti seda võimalust äh, esitada komisjonile küsimusi Euroopa Parlament on mures puuetega inimeste pärast Euroopa Liidus ja me teame, et äh, noortel puuetega inimestel on kõige raskem mis tahes sektorites tööd leida, oma esimest töökohta leida volinik rääkis mitmetest algatustest, mis on teretulnud, kuid me tahaksime tõesti, et diskrimineerimisvastased direktiivid ka tõesti rakenduksid. Ehm, ma olen, kärped ähm, toovad kaasa sotsiaalse tõrjutuse isegi kõige progressiivsemates riik, riikides ja nii nagu kolleeg Harkin ütles, järjest rohkem tõendeid selle kohta, et äh, mitmetes liikmesriikides ollakse vaenulikud puuetega inimeste äh, suhtes. Ühendkuningriigi äh, üks uuring on näidanud, et Mm, nelja kuuga on vaenulikkus lausa neljakümne protsendi võrra kasvanud, isegi kvaliteet ajalehtedes on seda märgata, nagu The Telegraphis. lühinägelikkus majandusküsimuste lahendamisel võib anda meile väga tõsiseid pikaajalisi tagajärgi. tänan uh,. Mr Murphy. poolteist minutit, härra Murphy, palun suur tänu, mina olen puuetega inimeste grupeeringute äh, poolel, kui me küsime neid küsimusi, äh, kuidas karmusmeetmed äh, ebaproportsionaalselt puuetega inimesi mõjutavad. sotsiaalteenuseid vähendatakse, sõltumatud eluvõimalused vähenevad. Iirimaal on näha, kuidas isikuabitundide arvu vähendatakse puuetega inimestele, selline poliitika tegelikult ei too kaasa lihtsalt täiendavaid raskusi, tegemist on inimõiguste rikkumisega. puuetega inimesed on oma õiguste eest kümneid aastaid võidelnud ja neil on õigus inimväärsele elule, õigus toele ja me peame aitama puuetega inimestel täiel määral ühiskonnas kaasa lüüa, tagama neile õiguse luua perekond, töötada, haridust saada. praegu on kõik need õigused ohus puuetega inimesed ei ole passiivsed ohvrid, nad on väga julged, nad on võitlejatüübid. Iirimaal on muide ehm, väga selgelt näha, kuidas on võimalik ühendada puuetega inimeste jõupingutused ametiühingute tööga ehm, praegused otsused tulenevad meie poliitilisest valikutest. Ehm, kas me tõesti peame puuetega inimestele eelistama pankasid või rikkureid? suured eh, ettevõtete rikkused, eh, miks peavad eh, need jääma puutumatuks ja miks peavad sotsiaalkulutused vähenema? tänan. suur aitäh, pooleteiseks minutiks järgmine kõneleja, palun. suur tänu austatud president, lugupeetud proua volinik. rahvusvahelised kohustused, mis Euroopa Liidul on võetud, on väga positiivsed, kuid me näeme, et kõikide nende ilusate eeskirjade elluviimine on takerdunud. meil on vaja tervishoiupoliitika valdkonnas julgemaid samme samuti eh, hariduspoliitikas. neliteist protsenti eh, Ungari eh, puuetega inimestest töötas kümme aastat tagasi, nüüdseks on see protsent vähenenud, kuid ma näen, et valitsused peavad võtma vastutuse puuetega inimeste äh, eest tuleb luua stiimulid ettevõtetele töökohtade loomiseks ning me peame tagama puuetega inimestele ka nende võimalustele vastava juurdepääsu töökohtadele. siin tuleb kasutada ka riigihangete võimalusi vaja on äh, tagada, et ka puuetega inimeste põhiõigused oleksid äh, tagatud ning äh, seetõttu on minu jaoks väga oluline selles arutelus osaleda. tegemist on väga aktuaalse teemaga, meil on vaja konkreetseid lahendusi. proua Costello, üks minut, palun. president, volinik üle kaheksakümne miljoni kodaniku kannatab mingisuguse puude all Euroopas, nende tööhõive on umbes nelikümmend viis protsenti, nende tööpuudus on kaks korda nii kõrge kui tavaelanikkonna seas ning kogu Euroopas puudutavad majanduskärped puuetega inimesi ebaproportsionaalselt palju rohkem kui teisi. ning mm, seetõttu oleks vaja mõelda, kuidas need kärped mõjutavad kodanikke. komisjon, mida võite te ära teha selleks, et äh, mm, makromajanduslikke suuniseid ellu viia ja vältida diskrimineerimist? kas te suudate tagada selle, et liikmesriigid võivad, viivad aktiivselt ellu diskrimiini-, diskrimineerimisvastast äh, poliitikat tööturul, kas on võimalik toetada investeerimispakette, mis aitavad vältida puuetega inimeste marginaliseerimist? volinik, meil on äh, kohustus positiivselt reageerida, toetada äh, puuetega inimesi ja tagada nende inimõigused. suur aitäh ja poolteist minutit, äh, proua Jordan. austatud daamid ja härrad Euroopa poli-, arutelude keskpunktis oli kaheksandal märtsil naiste diskrimineerimise vastane võitlemine, kuid me näeme, et kriis kestab ning naiste õigused ei ole igal pool tagatud. hoopiski rohkem kannatavad aga puuetega inimesed, meil on vaja tagada eh, nende eh, kaitse, sest et tööturul eh, on nad tõrjutud. praeguses kriisiolukorras kannatavad kõige rohkem kõige haavatavamad rühmad ning inimesed, kes on puuetega, ei tohi jääda unarusse. Euroopa Liidu üks põhiväärtustest on solidaarsus. meil on vaja rohkem distsipliini, meil on vaja äh, Äh, tarbida nii palju, kui me suudame endale lubada ja mitte rohkem ning tuleb hoolitseda ka selle eest, et kaitset vajavad äh, inimesed ei kannaks kriisi kõige rängemat koormat. Neile tuleb tagada inimvääriline elu me peame seadma endale kindlad eesmärgid, majanduse elavdamine, võitlus tööpuuduse vastu, võrdsed võimalused tööturul, võrdne palk võrdse töö eest, solidaarsuse tugevdamine, see võimaldab sotsiaalriiki üleval pidada. Ähm, Jordan, äh, laupäeval ähm, inimesed äh, demonstreerivad äh, pidžaamades, et näidata kuidas miljoniline kärbe ei võimalda enam neil voodist välja tulla. üks neljast puuetega inimesest kaotab oma so-, oma toetuse. Eh, kuus protsenti arst, eh, on arstide hinnangul patsiente, kes eh, selle mm, töökõlblikuks tunnistamise öö, tulemusel on enesetapu suur-, sooritanud. üle kogu Ühendkuningriigi on reform viinud sinnani, et puuetega inimesed küll äh, kaheksa protsenti äh, moodustavad elanikkonnast aga, aga kakskümmend üheksa protsenti kärbetest langeb nende arvele. Nad ei saa voodistki välja, aga nende maksukoormat suurendatakse sellel alal, kui nad on äh, sunnitud seal nii-öelda olema. Eh, puudega inimese toetus võetakse maha ja puuetega inimestel kaob igasugune eluisu. aitäh, poolteist minutit, proua Estaras Ferragut, palun. Bueno, <clears throat> gracias, señor presidente. aitäh, eh, härra president. Eh, kriisi mõju on ilmselge ja see puudutab eelkõige kõige kaitsetumaid inimesi, kõige rohkem puuetega inimesi puuetega inimesed kannatavad kahekordselt kärpemeetmete tagajärjel. samas Euroopa Liit peaks tagama kõikidele võrds-, võrdselt inimõigused. ÜRO konventsioon puuetega inimeste kohta peaks olema inimõiguste tagamise alussammas. kui see on aga terve protsessi lähtealus komisjon ei tohi lubada seda, et puuetega inimesi diskrimineeritakse veelgi rohkem. me ei tohi astuda samme tagasi. kõik need kärpemeetmed, mida liikmesriigid võtavad, peavad olema siiski sellised, et tagatakse inimeste majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused kärpemeetmed peavad olema ajaliselt piiratud ning nad ei tohi kärpida inimeste õigusi, põhilisi õigusi. me peame oma jõupingutusi kahekordistama, et tagada kõikidele inimestele võrdsed inimõigused, me ei tohi diskrimineerida kedagi, eriti me ei tohi diskrimineerida haavatavamaid inimrühmasid inimestel on küll ka õigus tööle, kuid eelkõige tuleb meil rääkida inimeste õigusest saada haridus see õigus peab olema tagatud kõikidele võrdselt ning seetõttu ma palun komisjonil võtta äh, tõsiseid meetmeid selleks, et äh, ka puuetega inimesed saaksid seda õigust kasutada. daamid ja härrad, nüüd on meil vaba mikrofoni voor. Äh, tahaksin öelda, et meil on kaksteist sõnavõtusoovi praeguseks registreeritud, kuid me saame pühendada sellele voorule ainult viis minutit sest me oleksime niikuinii nii pidanud juba kell üksteist lõpetama oma debatti, me oleme ajast maha jäänud. seetõttu saan tõesti aktsepteerida ainult neid, kes enne pole sõna saanud. kõigepealt proua Sišelevska. Äh, suur tänu, härra president. Äh, tänane arutelu on väga suure tähtsusega avalik, üldsuse eh, arvamuse eh, seisukohast. me peame astuma samme selleks, et takistada puuetega inimeste diskrimineerimist. see pole tähtis mitte ainult Euroopa eh, Liidu tasandil. me näeme, et liikmesriikide tasandil on võetud väga palju kärpemeetmeid, mis puudutavad puuetega inimesi. siin tuleb selgelt rääkida sellest, et puuetega inimesi nende võimalusi ei tohi piirata, neil peab olema samuti võimalus saada tööd, saada äh, haridust. kõik Euroopa Liidu institutsioonid peavad oma tegevuses pöörama tähelepanu sellele, et ka puuetega inimeste põhiõigused oleksid tagatud. ma soovin komisjoni üles kutsuda äh, nõudma liikmesriikidelt lahenduste leidmist puuetega inimeste probleemidele. Madam Pendergast. proua Pendergast, palun. aitäh. meil on eh, juba pool kümnendit eh, eh, majanduslangust Iirimaal olnud. kui kogu seda olukorda vaadata, siis äh, on selline suhtumine, et äh, raha säästmiseks ei saa kulutada. Ehm, volinik Rehn on ilmselt liiga hõivatud sellega, et äh, kasvuprognoose vähendada, selle, sellepärast ei ole tal aega puuetega inimeste jaoks Iirimaal. tulevikus ei saa enam puuetega inimesed nii-öelda iseseisvalt elada vanurite eh, elamistoetust vähendati kõvasti, nelikümmend eh, pensionäridest, kellel on puue, ei saa mingisugust toetust, eh, õpiraskustega laste toetusi ka vähendati kõvasti. mul oleks väga hea meel kuulda, mida volinik sellest asjast arvab. ja järgmiseks härra Šogor, üheks minutiks, palun a gazdasági válság negatív következményeinek enyhítése érdekében. Aitäh! kriisi negatiivsed mõjud, kärpe on raske, kui neid püütakse leevendada kärpemeetmetega, kuid kärpemeetmed samas tabavad kõige rängemalt neid haavatavamaid inimrühmasid, kes ei saa ennast ise kaitsta. ning liikmesriigid vajavad stiimuleid, et luua äh, töökohti puuetega inimestele, et kaasata nad tööturule, et kaasata nad ühiskonnaellu. ma tean, et uutes liikmesriikides on probleemid veelgi teravamad kui Euroopa Liidus keskmiselt samas komisjoni suunised, komisjoni kõrgendatud tähelepanu on nende liikmesriikide jaoks eriti suure tähtsusega, et puuetega inimesed ei kannataks. härra Mikolašik on järgmine kõneleja, palun. aitäh, president. vähem haritud inimesed on kaitsetumad neid ähvardab kõrvaletõrjumine, puuetega inimesed, eriti nendel, kellel on liitpuue, eh, siis füüsiline ja vaimne puue, nemad on kõige kaitsetumas seisus. kui on kriisiaeg, siis võivad nemad olla esimene sihtmärk, esimene grupp, kes töö kaotab, esimene, kes vaesusesse langeb. sellel ajal, kui kriisi ei ole on nad ikkagi tõrjutud sotsiaalkindlustussüsteemides. mul on hea meel tegelikult, et praegu kell üksteist õhtul me ikka veel arutame seda tähtsat teemat, vaatamata sellele, et aeg on nii hiline. ma hindan seda, et volinik ütles, et Euroopa Liit on osalisriik puuetega inimeste konventsioonis ja et Euroopa Liit mõtleb selle peale, kuidas nende inimeste eest hoolitseda. kolleeg Papa-Nikolau. aitäh. kahjuks on olukord selline, et kaks riiki, kes on väga suurtes majandusraskustes, kes just nendes riikides kannatavad ka väga tugevalt puuetega inimesed. Neid diskrimineeritakse tõsiselt, samas mitte ainult meie riigis siiski. kui me räägime Kreekast, siis tööpuudus ulatub juba pea kahekümne seitsme protsendini kuid puuetega inimeste puhul on tööpuudus viiskümmend viis protsenti. Neil on väga raske tööd leida. inimesed, kelle liikumisvõime on piiratud, neil ei ole praktiliselt mingit võimalust tööd leida meil tuleb pöörata sotsiaalaspektile rohkem tähelepanu, samuti praktilistele meetmetele, et aidata neil inimestel leida tööd et võimaldada kasutada ära ka seda kvalifikatsiooni, mis neil on, sellest oleks ühiskonnal kasu. Em Portugal as pessoas com deficiência representam cerca de... järgmine kõneleja, aitäh, Portugalis on meil ligikaudu miljon puuetega inimest ning rahvusvahelised organisatsioonid on äh, uurinud neid meetmeid, mis meie riigis on võetud kriisimõjude leevendamiseks, kärpemeetmeid, need meetmed tabavad väga rängalt puuetega inimesi. Neil inimestel ei ole võimalust leida ülalpidamiseks vajalikke vahendeid ning kulutused puuetega inimestele, nende tervishoiule on järjest suurenenud. samas oleks vaja neid inimesi tööturule kaasata. inimesed aga samas kannatavad lihtsalt nälga selleni on viinud kärpemeetmed, parlamendis oleme me ka nende meetmete poolt hääletanud, samas trambime me jalgadega puuetega inimeste õigustel ning me oleme unustanud humaansuse. jah, ma tean, et te soovite protesteerida, aga ma tõesti vabandan, ma teen täpselt reeglite järgi, annan sõna proua Redingile. aitäh, president. Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegia, mida te väga hästi teade, teate, sest see ähm, jõustus aastast kaks tuhat kümme, see aitab liikmesriikidel edendada sotsiaalset kaasamist. ja isegi, kui liikmesriigid vastutavad tervishoiu ja sotsiaalteenuste eest, siis Euroopa Komisjon siiski aitab neid selles. võtame kas või näiteks tööhõive meetmed inimesele, kellel on autismispektri häire. meil on täiesti eraldi programm liikmesriikides olemas äh, selleks, et tegeleda selle väga spetsiifilise puudega öö, ähm, ja öö, ähm, tuua need inimesed nii-öelda tööprogrammidesse. me kasutame väga spetsiifilisi meetmeid väga spetsiifiliste küsimuste lahendamiseks. loomulikult aga komisjon peab ka ise panustama ja just nimelt sellepärast, kolleeg Ander on ka sotsiaalinvesteeringute paketi välja käinud, mida komisjon kasutab selleks, et anda liikmesriikidele suunised invest-, nende vahendite investeerimiseks, mis neil on, niimoodi, et palju rohkem eh, edendatakse inimkapitali ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Sa-, strateegia, mille kohta härra Koosa siin küsimuse esitas, eh, selle uuesti läbivaatamine toimub käesoleval aastal ja see teema jõuab ka siia parlamenti. sellel on positiivseid külgi, aga on ka selliseid asju, mis meil ei ole õnnestunud teha ja kui ma räägin meie siin, siis ma pean silmas Euroopa Liitu ja liikmesriike. küll aga me öö, ähm, suuname öö, ähm, struktuurifondide vahendeid, mitte ainult praegusi, aga ka homseid. struktuurifondide vahendid kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, seal oleme me ette näh-, näinud ka puuetega inimeste vajadused. tegelikult üks saadik ka küsis selle kohta. juttu oli institutsionaalsest ähm, ähm, ho äh, hooldusest versus siis ähm, äh, toetatud elamine äh,. Euroopa Liidu struktuurifondid aitavad liikmesriike nendes küsimustes ähm, ho-, ho-, hooldusmudelid vastavad või lähtuvad nende inimeste vajadustest, kõiki neid asju on võimalik kasutada siis eh, selle tegevuse finantseerimiseks? ma ütlen seda täiesti tõsiselt, et ähm, me peame uue pilguga vaatama üle, kuidas neid teenuseid edendada. elanikkond vananeb, mis tähendab seda, et neid teenuseid on väga vaja. on võimalik luua täiesti uutmoodi töökohti. ma loodan parlamendi peale, et need töökohad tõesti, ehm, et neid peetakse tähtsateks ja mitte mingisugusteks vähetähtsateks. suur aitäh raportöörile selle eest, et osutasite sõrmega väga eh, raskele teemale ja probleemile suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid. komisjon jätkab teema kallal tööd. Eh, suur aitäh, proua volinik. aitäh kõigile sõnavõtjatele. Eh, tänan tõlke ning nüüd on meie debatt läbi. järgmine istujärk, osaistungjärk on homme, kolmeteistkümnendal märtsil. Eh, see algab kella üheksast, kestab kella kaheni ja õhtupoolne istungjärk kella kolmest. protseduuriline küsimus. suur tänu, president. Te võib-olla märkasite, et ma tahtsin seda esitada juba varem. kui president näeb, et äh, parlamendiriige tahab protseduurilist küsimust esitada, siis äh, tuleb sellele ka reageerida. see ei soovinud seda